nüüd juba päevakorra juurde. viimane päevakorra eelnõu võeti vastu teisel septembril ning äh, see eelnõu on äh, ka kõigile teile jagatud. täna rääkides päevakorrast, võtame selle läbi päevade kaupa. alustame nagu ikka esmaspäevast teisel septembril võttis õiguskomisjon vastu härra Rapkai raporti, mis puudutab härra Viktor Uspaskisi saadiku puutumatust. poliitilised fraktsioonid on ühehäälselt otsustanud, et ähm, see härra Rapkai raport tuleb hääletusele homme keskpäeval, kui toimub siis meie hääletus. kordan veel, ütleb härra president, härra Rapkai raport härra Uspaskise saadiku puutumatuse äravõtmise kohta toimub äh, homme hääletus ja puudutab see märkus tänapäeva, tänast päevakorra, päevakorda, sellepärast et kõik taolised äh, palved äh, või märkused tuleb ära, tuleb, vabandust, läbi rääkida istungi alguses härra proua Angelilli ja härra Pitella ning nelikümmend saadikut on esitanud äh, soovi lükata edasi proua Sakineh Mohammadi Ashtiani alase arutelu, äh, härra president vabandab ja ütleb, et tuuakse hoopis ette selle soovitusega, ettepoole selle soovitusega see arutelu neljapäevast siis tänasesse, kas proua Angelilli on kojas Äh, asja selgitamiseks, härra Pitella siiski. suur tänu. räägin proua Angelilli ja teiste allakirjutanute nimel, härra president, äh, proua Angelilli on äh, öelnud väga õigeid sõnu proua Sakine Hashtiani juhtumi osas ja härra president ütles ka väga õigesti, et parlament ei toeta selliseid samme nagu surmanuhtluse määramine, kuid sõnadest ei piisa, meil peab olema ka ametlik avalduse tegemine parlamendi poolt. selle naisterahva saatus on kaalul kõik laheneb viimas-, järgmiste paari tunniga, see, sõltub see siis ülemkohtu otsusest, mis tehakse veel täna väga paljud äh, rahvusvahelised organid on astunud äh, selle surmanuhtluse vastu ja selle kooriga peab liituma ka Euroopa Parlament äh, oma selge avaldusega ja seega toome selle arutelu neljapäevast palun esmaspäeva. suur tänu ja nüüd härra Maarjo Mauro, kes soovib seda ettepanekut toetada. suur tänu, härra president. ma tahaksin sõna võtta täna kojas äh, sellepärast, et äh, toetada seda ettepanekut. Euroopa äh, mängib eelkäija rolli rahu tagamisel maailmas ja seega peame me suu lahti tegema õigeaegselt ma saan aru kõikide nende soovist, kes tahavad selle küsimuse panna Euroopa Parlamendi päevakorda. aga ei maksa ka ülepea kiirustada ja kuid loodetavasti siiski kolleegid on nõus ettepanekul sellest asjast rääkida. suur tänu, ütleb härra president. kas keegi on selle ettepaneku vastu? kas keegi on selle soovi vastu? keegi ei ole vastu? daamid ja härrad, hääletagem siis siiski, härra Svoboda. vabandust, ma sooviksin, et me siis võimalikult kiiresti hääletaksime selle teksti, sest sellepärast, et ei ole mingit mõtet, kui me täna hakkame juba arutama, aga hääletamine toimub alles hiljem, nii et oluline on ka teha seda kolmapäeval. hääletagem siis, kolleegid kes äh, toetab äh, tehtud äh, ettepanekut proua Angelilli ja härra Pitele ettepanekut tuua see arutelu nädalas ettepoole, vastu. suur tänu, erapooletud. seega oleme selle ettepaneku vastu võtnud, mis tähendab seda, et arutelu Euroopa Komisjoni teadaande kohta proua Sagineh Muhamed Ashtiani juhtumi osas toimub täna, seda meie istungi alguses kohe pärast seda, kui päevakord on ametlikult vastu võetud. resolutsiooni ettepanekute tähtaeg täna kell üheksateist null null ning ühisresolutsiooni ettepanekud, äh, nende puhul tähtajaks homme keskpäev. täna kell üheksateist null null selleks kellaajaks peab siis olema esitatud resolutsiooni ettepanekud ja homme keskpäevaks siis ühisresolutsiooni ettepanekud. hääletame kolmapäeval keskpäeval kolmapäeval kell kaksteist null null pannakse siis see päevakorrapunkt hääletusele, tegemist on kiirmenetlusega, erimenetlusega selles konkreetses küsimuses. kas kellelgi on märkuseid esmaspäevase päevakorra kohta veel? tundub, et ei. minuni ei ole saadetud ka märkusi teisipäeva või kolmapäeva kohta, kuid homme on tulemas äh, arutelu olukorrast liidus ja tahaksin paari sõnaga kommenteerida seda äh, arutelu. tegemist on äärmiselt olulise äh, aruteluga, mida peetakse esimest korda üldse Euroopa Parlamendis. ja me tahaksime äh, selle debati maha pidada nii, et Euroopa Parlamendi roll oleks äh, võimalikult suur Euroopa Liidu edasise suuna leidmisel. see on kindlasti meile kõigile südamelähedane teema. me ju kõik tahaksime jätta väljaspoole muljet, et meie koda on ikkagi vastutustundeline, vastutustundlik äh, <laughs> ja lisaks sellele ka Lissaboni leping on pannud meie õlgadele suure kohustuse. me peame seda debatti seega võtma äärmiselt tõsiselt. nagu te teate, fraktsiooni esimeeste konverents arutas, arutas seda asja eelmisel neljapäeval ja jutuks oli see, et tavaliselt sellistel väga olulistel aruteludel on saalis väga palju tühje toole osalusprotsent on väga väike, eriti institutsioonide vahelistest küsimustest rääkides. ja neli päeva tagasi toimunud siis fraktsiooni esimeeste konverentsil rääkisime sellest pikalt ja laialt, rääkisime Euroopa Liidu tulevikust. tegemist oli nii-öelda ettevalmistava debatiga ja homme kell üheksa tuleb siis see arutelu täiskogus kõikide arut-, kõikidele arutamiseks ja fraktsiooni esimehed on äh, soovinud, et kõik saadikud osaleksid sellel arutelul. juba juulikuus otsustasid äh, poliitiliste fraktsioonide juht juhid, et sellel ajal ei tohi toimuda mitte ühtegi teist kohtumist kella üheksast üksteist kolmekümneni. ehk teisisõnu ei toimu mitte ühegi teise organi kohtumist sellel ajal, mitte ühtegi sündmust teist ei toimu parlamendis sellel ajal, mis hakkaks siis konkureerima meie täiskogu aruteluga neljapäeval otsustasime me veel lisaks sellele seda, et viiakse sisse erimehhanism kontrollimaks seda, kes on debati ajal kohal ja kes mitte ja kontrolliksime siis seda asja nii, et palume teil kolmel suvalisel ajahetkel vajutada hääletusnuppu. täna kohtub parlamendi eesseisus kell kaheksateist kolmkümmend ja ma tahaksin pöörduda vastava ametkonnana eestseisuse poole, e, selleks, et leppida kokku detailides, mis tulevad siis kasutamisele, ehk teisisõnu, kuidas kasutada ära seda informatsiooni, mis nendelt pistelistelt hääletustelt äh, siis tuleb. me ei tea veel, mis on parlamendi eesseisuse tänaõhtune äh, otsus, kuid ma pöörduksin isiklikult äh, kõikide teie poole, teeksin teile isikliku üleskutse, et palun olge kohal homme, nii nagu ka kõikidel teistel istungitel edaspidi debatt algab homme kell üheksa hommikul ja ma pöörduksin isiklikult kõikide teie poole, tulge palun kohale. tegemist on väga tähtsa aruteluga, kuid sama tähtis on äh, ka see parlamendi kuvandile väljaspool. me peame endale võtma kohustuse parlamend, äh, Euroopa Liidu tuleviku osas kuid ma kordan, seni ei ole mitte ühtegi ametlikku otsust tehtud selle kohta, kuidas nende kontrollide tulemust kasutatakse tulevikus, et ehk teisisõnu, kuidas me hakkame tõlgendama seda teadmist, et kas te olete kohal olnud või mitte parlamendis, selle otsuse langetab parlamendi eesseisus täna. sõna on palunud härra Bossalt. härra president. härra president, me oleme vabalt demokraatlikult valitud parlamendisaadikud ning meie paneme ise oma prioriteedid paika. täna peame osalema arutelul. aga ma ütlen täiesti selgelt, et kui sellised kontrollid hakkavad aset leidma, sellised elektroonilised kontrollid, siis mina neid, neis ei hakka osalema ja kui hakatakse mingisuguseid teisi meetmeid administratsiooni poolt rakendatama, siis mina sellelt äh, arutelult homme lahkun. mul oli küll kava sellel arutelul äh, viibida, kuid valitud äh, parlamendisaadikutel on sellised meetmed täiesti vääritud suur tänu. proua Ladford järgmisena, palun. suur tänu, härra president, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Posselt. kõige traagilisem selle asja juures on minu meelest see, et tegemist on oma väravaga ilmselgelt. kui te lihtsalt oleksite meid julgustanud kohale tulema, siis mina oleksin sellest julgustusest äh, äh, saanudki julgustust ja kohale tulnud. ma pidingi kohal olema niikuinii. ja kui ma homme hommikul siin kohal olen, siis äh, sellel hääletusel ma kindlasti ei äh, hääleta ja minu meelest te olete oluliselt äh, halvanud parlamenti, meie kuvandit mustanud ja president Barroso kuvandit samuti ja loodetavasti parlamendi eesseisus viskab sellise ettepaneku otse prügikasti tunni aja pärast. sellepärast, kui mitte, siis ütlevad inimesed hiljem, et rahvasaadikud istuvad saalis ainult sellepärast, et neile makstakse selle eest. täiesti tegemist on täieliku oma oksa saagimisega ja ma olen täiesti hämmingus, et fraktsiooni esimehed üldse sellise ettepaneku said võtta. Eh, suur tänu ma olen pöördunud kõikide teie poole osaleda sellel arutelul, taolistel aruteludel juba mitu korda. ja see arutelu saab homme olema kindlasti äh, elav ja vaatamata eesseisuse otsusele loodetavasti kõik inimesed tulevad kohale, härra Taul, palun. härra president, äh, esimeste konverentsil äh, Äh, seda küsimust arutati ja kuigi ma ise ei olnud seal äh, kohal, siis ma, minu arust arutati seal kahte küsimust, esiteks, esimeste konverentsil äh, pakutakse välja siis ettepanekud, mida me arutame fraktsioonide koosolekutel. minu fraktsioonis nii palju, kui ma olen, nii nagu ma olen rääkinud ka teiste fraktsioonide kolleegidega, ehm, seda liialt äh, rutakalt arutati, sellist küsimust tõstatati esimeste konverentsil. ja kõik soovivad siia muudatusi, kuid kui soovitakse mingeid muudatusi sisse viia, siis seda ei ole alati nii kerge teha. tahaksin teile meenutada, kallid kolleegid, et äh, meil on olnud mitmeid kordi arutelusid komisjoni presidendiga, meie ees käivad kakskümmend seitse erinevat äh, volinikku e, ja president Barroso, kui ta räägib, siis on siin ole, on siin esindatud fraktsioonide esimehed, selle tõttu mina toetan parlamendi presidenti tema ettepanekus. et äh, tõepoolest pöördutaks kõikide liikmete poole, et nad äh, vastutustundlikult käituksid, et selle olulise debati puhul Euroopa Liidu seisukohast tõepoolest ka osaletaks. nii et ma loodan, et äh, see otsus äh, saab eestseisus poolt olema tark ja et me saame jätkata oma demokraatlikke arutelusid, aitäh! Eh, suur tänu härra Tool, eh, suur tänu, daamid ja härrad. ma olen vist juba öelnud, et eh, otsus langetatakse parlamendi eestseisuses ja seda tunni aja pärast. ma olen täiesti veendunud, et eesseisus kaalub nii poolt kui ka vastu argumente, arvestab eh, ka kõikide tänaste kommentaaridega kojas. mõistagi meie kodukord seda küsimust ei reguleeri niimoodi. aga ma ei tahaks seda arutelu siin kojas praegu ka liiga pikaks venitada, ma pean seda küsimust äh, mõistata isegi väga-väga oluliseks see tuleb täna õhtul äh, eesseisuses arutelule, neljapäeval toimub fraktsiooni esimeeste konverents. palun andke meile võimalus nendest asjadest rääkida ja täna õhtul langetab eesseisus siis esialgse otsuse homse kohta nii et palun hoiduge kiusatusest oma märkuseid kõik üksteise järgi siin äh, maha öelda praegu, teeksin ettepaneku see arutelu praegu lõpetada me oleme kõik äh, kuulnud, äh, me kõik kuulsime, kui suure aplausi osaliseks äh, sai selle meetme vastu rääkinud saadik. võtame selle aplausi teadmiseks ja lõpetaksin praegu selle arutelu, öeldes veel kord, et palun tulge homme hommikul kell üheksa kohale. me tahaksime, et tegemist oleks tõsiseltvõetava istungiga et see arutelu oleks äh, vastutustundlik, et me saaksime anda parlamendist väljaspoole nii hea kuvandi kui võimalik, et see kuvand vastaks äh, sellele, kuidas me tahaksime, et ülejäänud maailm meid näeks arutelul on tõesti Euroopa Liidu tulevik, nii et äh, kutsun veel kord siis üles ol-, olema homme hommikul kell üheksa täiskogus kohal suur tänu, ei ole tehtud rohkem ettepanekuid päevakorra muutmise kohta, ainult üks märkus veel neljapäeva kohta, nimelt et vastavalt sellele otsusele, mille täiskogu langetas mõni minut tagasi, viiakse siis äh, arutelu proua Sakineh Mohammed Ashtiani osas üle neljapäevalt esmaspäevale ehk tänasele täna kohe toimubki see arutelu ja nende muudatustega on see päevakord vastu võetud, härra Sparoni, palun. ma ei sooviks uuesti seda arutelu avada selle kohaloleku kontrolli osas homme, kuid seda, mida, pärast seda, mida ütles härra Tool, see, kuidas saab muuta täiskogul äh, päevakorda, siis äh, ma sooviksin hääletada selle otsuse osas, mida teevad esi-, mida tehakse esimeste konverentsil selleks, et seda võimalikult siis muuta. me võime homme selles osas hääletada. paluksin teil siiski äh, eesseisus see äh, otsus ennem ära oodata. nüüd aga alustame oma tänase esimese aruteluga. Videgain